me loome tugeva aluse üle-Euroopase tuumaohutuse filosoofia kehtestamiseks. suur tänu, lugupeetud volinik Oettinger ja lõpetuseks äh, annan teile teada, et tööstuskomisjon esitab oma resolutsiooni ettepaneku, hääletamine toimub äh, homme kell kaksteist päeval ja järgmiseks on meil plaaniks äh, ühi-, kasvuhoonegaaside teemaline ühisarutelu. kõigepealt alustame härra Arsenise raportiga, äh, mis ja ka härra Eichhauti raportiga sarnasel teemal. kõigepealt annan sõna kahele raportöörile, esimesena härra Arsenis, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. me räägime siin kahest väga konkreetsest raportist. kuid igal juhul on teema ühine, kliimamuutus. igal aastal me osaleme läbirääkimistel, igal aastal saavutame mõningast edu, aga samas igal aastal, aasta-aastalt ei ole me saavutatuga piisavalt rahul. saavutatust ei piisa selleks, et me saavutaksime maailma tasandil kokkuleppe aastaks kaks tuhat viisteist. niisiis, mida me valesti teeme? mida me peame tegema teistmoodi? selle kahe raportiga oleme võtnud selle küsimuse kohta oma selged seisukohad Euroopa Parlamendis me leiame, et me peame olema tõsisemad, me peame otsustus, otsusekindlamalt tegutsema ja tegutsema ka oma õigusloomelistes ettepanekutes. osaledes rahvusvahelisel tasandil läbirääkimistes, ei peaks me piirduma ainult sellega, et me kehtestaksime ainult need äh, põhimõtted, mis on kokku lepitud rahvusvahelisel tasandil, me peaksime minema kaugemale. soovima enamat. pärast Turbani konverentsi otsustasime me Turbani äh, konverentsi järeldused ellu viia, kaasates ka arvestusreeglid maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seoses kuid selle asemel, et äh, lihtsalt äh, piirduda Turbani miinimumstandarditega, äh, miinimumkohustustega maakasutuse, maakasutuse muutuse, metsanduse, taasmetsastamise ja, ja muu sellise kohta otsustasime me, et meie tahame midagi enamat, me tahame, et Euroopa Liidu liikmesriikides oleksid ka oma eeskirjad, mis käsitlevad põllumajandusmaal teostatavat tegevust ja me tahaksime, et Euroopa Liidu, Euroopa Liit oleks siin arengute esirinnas ning see aitaks meil rahvusvahelisel tasandil tagada, et ka näiteks soode süsinikuheite kohta saaks rahvusvahelisel tasandil äh, standardeid kehtestada kui me jätkame tööd äh, selles suunas, kui me võtame oma kohustusi tõsiselt, näitame, et oleme valmis oma vastutust kanda, kandma, siis on meil võimalik ka saavutada kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, maailma tasandil kokkulepe. aga loomulikult äh, sellised pingutused võtavad aega, eeldavad tööd väga paljud kolleegid, variraportöörid on toetanud äh, iga-aastast äh, ohu kohustusliki, kohustusliku arvestuse pidamise, mist, kuid tahaksin tänada äh, Likasoni sotsiaaldemokraatide fraktsiooni sekretariaadist Isabel Finlit keskkonnakomisjonist Küprose eesistujat ja Euroopa Komisjoni, ma tahaksin tänada kõiki, kes on pingutanud nii kõvasti selleks, et tagada, et selle teemaga esimese lugemise käigus kiiresti ühele poole jõuda. kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on alles algamas ja loodetavasti äh, õige pea liikmesriigid äh, viivad need arvestusmenetlused äh, ka ellu. me tahame kokkulepet kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ja see on ka võimalik suur tänu, äh, härra Arsenis, ütleb äh, juhataja ja nüüd härra Eichhaut samuti neli minutit. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, ma tahaksin tänada ka teisi variraportööri algatuseks, tahaksin tänada komisjoni, tahaksin tänada Küprost, Küprose eesistujariiki selle eest, et meil on, meil oli võimalik saavutada esimese lugemise kokkulepe, see ei oleks olnud võimalik, kui kõik oleks andnud endast parimat. minu raport on äärmiselt oluline, see käsitleb ähm, heidete aruandlusmehhanismi, mis on kohustuslik, see aitab meil tagada seda, et kõigil on samad läbipaistvad eeskirjad, millest lähtuvalt hinnatakse, kui palju kasvuhoonegaase äh, satub meie heitmesse. liikmesriigid peavad pikaajaliselt koostama oma pikaajalised heitekavad ning äh, liikumise selleni, et äh, vahe vähendatakse äh, oma kasvuhoonegaaside heitmeid kaheksakümne viie protsendini kaheksakümne viie protsendi võrra. muutused peavad toimima juba praegu äh, ja liikmesriigid peavad otsustama, kuidas nad kavatsevad need eesmärgid saavutada. siis veel äh, laevandus, äh, liikmesriigid praegu ei ole nõustunud sellega, et laevandus kaasatakse, komisjon on äh, öelnud selle peale, et nad esitavad omalt poolt võimalikult kiiresti ettepaneku ähm, selle kohta, kuidas meie aruandlussüsteemi kaasata või arvestussüsteemi kaasata ka, ka rahvusvaheline laevandus, siis kõige raskem teema läbirääkimistel oli rahastamise aruandlus. mõningate liikmesriikide jaoks äh, oli see väga äh, raske küsimus, nad ajasid tõsiselt sõrgu vastu, ehkki nad väidavad ise, et on vägagi keskkonnasõbralikud riigid, Ühendkuningriik ja Saksamaa nimelt. aruandlus selle kohta, kui palju äh, kasutatakse keskkonnakaitseks vahendeid äh, oli nende jaoks vastuvõetamatu, nii et nad räägivad kogu aeg, kui rohelised nad on, kui palju nad tahavad keskkonda toetada, aga kui äh, asi läks tegudeks, äh, siis selgus, et Saksamaa ja Ühendkuningriik ei ole valmis leppima sellega, et Euroopa Liit kuidagigi rahastamise temaatikat puudutab. see ei ole tegelikult tungimine liikmesriikide pädevustesse, me lihtsalt tahaksime, et nad annaksid aru selle kohta, kui palju nad arengumaadele kulutavad raha äh, seoses kliimamuutusega. kõik rahvusvahelistes kliimamuutustes osalejad teavad, kui olulised on äh, kolmandad riigid, kolmas maailm selle kliimamuutuse vastase võitlusega seoses. Euroopa Liit äh, ei taha ka öelda, kui, ei saa öelda, kui palju kulutatakse, iga liikmesriik peab ütlema, mida nemad äh, üksinda kulutavad, Rootsi annab natuke Saksamaa, Saksamaa, äh, maa, Prantsusmaa ja nii edasi. me ei saa need kõiki kokku, seda kõike kokku arvutada, sellepärast et kõikides liikmesriikides lähtutakse erinevatest arvestusreeglitest, erinevatest aruandlussüsteemidel ja igal aastal on läbirääkimistes rahvusvahelisel tasandil tõsine probleem sellega Äh, õnneks selle raporti tulemusena äh, nüüd äh, on meil ühtlustatud süsteem, aga väga raske oli Ühendkuningriiki ja Saksamaad veenda. loomulik, loomulikult keskkonna sõbralikud meetmed liikmesriigis on olulised, aga ka Euroopa Liidu tasandil tuleb pingutusi teha ja kui lihtsalt aruandlusega seotud kohustused on äh, nii vastuvõetamatud, siis on meil jäänud veel tõesti palju tööd ära teha selleks, et saavutada tõesti keskkonnasõbralik majandus ja me peame oma pingutusi igal juhul jätkama nii või teisiti. suur tänu! ütleb proua Olinik, tahaksin tänada kahte raportööri Kriton Arsenist ja Baas Eichhouti, tahaksin tänada sekretariaati, tahaksin tänada variraportööre, kes on teinud ära tõsise töö nende kahe õigusloomelise raporti kallal koostöö kolme institutsiooni vahel oli nende raportite küsimuses suurepärane ja ma ei saa jätta mainimata Küprose eesistujariigi äh, tehtud äh, suurepärast tööd. tänu sellele oleme me valmis äh, mõlema raporti puhul jõudma esimese lugemise käigus kokkuleppele mis puudutab maakasutuse muutust, metsandusega seotud kasvuhoonegaaside heite sidumist ja nii edasi, siis see aitab meil meie kliimapoliitikat edasi arendada, kompromiss vastab komisjoni ettepaneku peamistele eesmärkidele ning on kooskõlas ka rahvusvahelisel kliimakonverentsil Durbanis vastu võetud otsustega. see näitab, et me oleme valmis rahvusvahelise kliimakokkuleppe ja Kyoto protokolli nõudeid täitma nii praegu kui ka kuni kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aastani see võimaldab meil ühtlustada maakasu-, kasvuhoonegaaside heitega seotud arvestuseeskirju ja tegevuskavasid ja sellega on täidetud tõsine mm, puudujääk ja äh, me kanname hoolt selle eest, et kõik sektorid saavad osatada, osaleda kliimamuutuse mõjude leevendamises. Äh, me võtame arvesse maaomanike äh, muresid, aga ka meie eesmärke. kompromiss tagab, et põllumajandustegevuse puhul kehtib kohustuslik täielik arvelduspõhimõte pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, kuid järk-järguline äh, lähenemine äh, kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani on samuti paika pandud. see on esimene samm ning äh, meil on vaja rohkem pingutada selleks, et põllumajandusmaade kohta and-, andmeid koguda. see aitab ka liikmesriikide tegevusele valgust heita, ähm, parimaid tavasid levitada ning ähm, koguda infot äh, selle kohta, kuidas maakasutuse ja metsanduse valdkonda tulevikus äh, uuendada. see on ka üks osa meie ja säästliku biomajanduse äh, valdkonnast, selleks kui paika pannakse teekaart kasvuhoonete gaaside määratlemiseks äh, põllumajandusmaadega seotud tegevusest tulenevalt, siis äh, oleme ja see aitab meil kõiki aspekte hästi kajastada. mis puudutab järgnevat tegevust, siis otsuse kiire rakendamine on oluline, see aitab meil parandada meie teadmisi sellest sektorist ja minu eh, teenistus võtab ühendust, peab ühendust eh, sektoriga ja täpsustab täpsemalt, mida tuleb teha ja millal. tahaksin rõhutada, et LULUCF-i eh, otsuse esimene artikkel rõhutab, et esimest on, tegemist on esimese sammuga ja järgmine samm on seotud sellega, et kuidas selle sektori äh, heitmed kaasata meie äh, üldiste heitmetega seotud kohustuste süsteemi hulka. kokkulepe selles valdkonnas on tõeline verstapost meie pingutustes ning täidab äh, tühimiku meie kliimapoliitikas ning aitab meil määratleda, millist rolli peaks see sektor mängima Euroopa tulevases kliimapoliitikas siis äh, mis puudutab seire aruandlusmehhanismi, siis äh, komisjon alguses tahtis lihtsalt mehhanismi parandada, kuid teiseks tahtis äh, täielikult ka kahe tuhande üheksanda aasta energia- ja kliimapaketi ähm, nõudeid rakendada, samuti luua süsteem, mis aitaks Kyoto protokolli teist kohustuste perioodi täita liikmesriikidel, samuti ka luua võim-, alused kasvuhoonegaaside alase aruandluse äh, arenguks tulevikus. komisjon on äh, veendunud, et kokkulepitud kompromisstekstiga äh, täidetakse kõik püstitatud eesmärgid, oleme veendunud, me tunnistame, et kõik meie esialgsed soovid ei ole täpselt nii, nagu me soovisime, kajastatud, nagu näiteks vähese süsinikuga arengustrateegiate küsimustes kliima rahastamine, aruandluse sagedus ja delegeeritud aktide laiendatud mandaat, need on valdkonnad, milles me pole päris kõike saavutanud, kuid komisjon on valmis tegema kaks avaldust, mis edastatakse teie talitustele Äh, protokolli äh, lisamiseks, aga komisjon tervitab äh, seda teksti sellepärast, et see kompromisstekst annab vahendid, mida Euroopa Liidul on vaja, liikmesriikidel on vaja selleks, et rahvusvahelistes pingutustes mängida võtmerolli, hoida kliimamuutuse alla kahe kraadi, minimeerida kliimamuutust ja täita rahvusvahelisi kohustusi. komisjon koostöös liikmesriikidega ja informeerides Euroopa Parlamenti täiel määral, teostab seiret meie seirearuandlusmehhanismi rakendamise üle ja kui pingutused ei ole piisavad, siis kaalume me võimalusi, kuidas puudujääke kõrvaldada, sealhulgas äh, kaalume ka uute kaasotsustusmenetluse otsuste vastuvõtmist, aga kinnitan teile, et äh, ma loodan, et äh, homne hääletus näitab, et äh, mõlemat kokkulepet toetatakse ka siin kojas ja minu meelest oleme me päris palju saavutanud nendes, nende teemadega. suur tänu, volinik Hedekaardile. kell on juba väga palju, daamid ja härrad, niisiis ma palun teilt tõsiselt, hoidke oma kõneajast kinni. proua Vestlund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 asjaolu on jäänud tähelepanu alt välja, paistab, et me anname ühe käega, võtame teisega, ma loodan, et meil on võimalik midagi saavutada, äh, nii et me anname kliimatoetust lisaks äh, vaesusevastase võitluse toetusele ja mitte ei püüa neid kahte äh, ühendada, aitäh. härra Hadži Georgiou, te tundu kohal olevat seega nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, Rahvapartei nimel. proua Morkunaite Mikuliene. Euroopa Sąjunga nebejotinai yra viena iš suur tänu, härra president. kahtlemata on Euroopa Liit maailmas kliimamuutuse vastases võitluses esirinnas. siin aga tekib meil äh, sageli küsimus, kas me oleme piisavalt ambitsioonikad või kas me oleme üksi jäänud Kyoto protokoll ning kliimavastase võitluse konventsioon võimaldas meil teatud otsuseid vastu võtta. kõigepealt LULUCF sektoris. komisjon on välja tulnud ambitsioonika projektiga, ähm, mis puudutab erinevaid aspekte aruandluses. varem või hiljem peame me siin oma meetmed vastu võtma, aga siinkohal tahaksin ma teile meelde tuletada ühte olulist Euroopa Liidu põhimõtet, nimelt proportsionaalsus. meie komisjonis aruteludel ning suheldes liikmesriikide esindajatega jõudsime järeldusele, et LULUCF-i reeglid ei peaks juurde panema liigset halduskoormat liikmesriikidele ja talunikele. lisakohustused, mis oleks, peaks olema seotud kliimamuutuse, mitte aruandlusega mul on hea meel selle üle, et triloogis kokku lepitud viimane versioon võttis meie muresid arvesse. esimeses faasis ei pea liikmesriigid edastama teavet, mis ei ole kohustuslik vastavalt äh, ÜRO konventsioonidele. Äh, ühtne metsade de, äh, definitsioon, see ei leidnud samuti heakskiitmist loodetavasti on, jää, jõuavad meie meetmed kaugele ja, ja ei jää poolele teele pidama, suur tänu. suur tänu nüüd sotsiaaldemokraatide nimel. Kaks minutit. Det som skadar klimatpolitiken är oenigheten mellan olika länder inom EU och utanför EU. Men minst lika allvarligt är, som har påpekats här,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 ka taastuva kütuste valdkonnas ma arvan, et see on võib-olla liiga lihtsustatud, aga kui me tahame, et kliimapoliitika teeniks meie eesmärke, siis me peame kõiki võimalusi ära kasutama ja ma loodan, et oleme valmis seda ka tulevikus tegema. kirjas eh, Ziobro, selle käis. suur tänu. härra Ziobrol on sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus sellele vastama? mul on tõesti üks küsimus. suur tänu. kogu austuse juures teie vastu, mis puudutab kliimamuutust, siis küsiksin teilt, sotsiaaldemokraatide esindajalt, kas te ei näe mitte mingisugust põhjuse ja tagajärje sarnast seost Euroopa Liidu äh, madala süsinikuga majanduse ning tõusva tööpuuduse vahel. suured ettevõtted viivad oma tootmise Euroopast välja. Ku-, sinna, kus riigid ei piira CO2 heitmeid, nagu näiteks Aasias. ja Euroopa kaotab. Te ole-, teie olete sotsialist, kas te arvate, et see on oluline? proua Ulfskog palun. Eh, eh, me räägime siin kliimast ja see on väga oluline ja loomulikult meil on vaja üldist maailma tasandil kokkulepet, me ei tahaks äh, töökohti äh, viia nendesse maadesse, kus on halvemad töötingimused, äh, kus on halvemad keskkonnastandardid ja suuremad süsi-, kasvuhoonegaasi heitmed. kliima on oluline konkurentsiga seotud element ja me peame lihtsalt tegutsema tulevikus arukamalt, kui oleme seda siiamaani teinud liberaalide ja demokraatide alliansi nimel järgmisena härra Skilakakis, kaks minutit. aitäh, härra president, härra proua volinik. Need raportid on tehnilise iseloomuga. ja minu arvates oleme me siin jõudnud väga heale kompromissile. aga siit tõusetuvad ka olulised poliitilised küsimused mis on seotud meie kliimamuutuse poliitika suurema tõhususe ja läbipaistvusega. meil on vaja olla tõhusamad ja läbipaistvamad. praegune ETS, heitmetega kauplemise süsteem, on olnud seotud erinevate kahetsusväärsete skandaalidega. võtame näiteks CDM-i teie volinikuna ja ka parlament võitlesid kirglikult selle vastu. me saime säästa miljoneid, kui mitte miljardeid elektri hinnas meie kodanikele, mis oleks läinud elektritootjatele Euroopa Liidust väljas see tulenes ka sellest, et äh, elektritootmise õigusi müüdi sajakordselt rohkem, kui selleks vajadus oli. sellega võisid kaasa tulla tohutu suured äh, lisakulud. Hiina aga toetab otseselt oma tootjaid, võitlemaks meie äh, toetustega, mida me aastate jooksul oleme maksnud niisiis see LULUCF-i küsimus on oluline, eks me näe, kuidas see kõik toimima hakkab, aga nagu ma ütlesin, siis läbipaistvus ning tõhusus selles sektoris on meie jaoks olulised. kogu see asi on liiga oluline selleks, et teha lihtsalt suuri sõnu. suur tänu. suur tänu, roheliste nimel nüüd proua Hassi, üks minut. head kolleegid kallid kolleegid, ma tahaksin tänada raportööre väga hea ja pühendunud töö eest. metsade ja maa kasutuse äh, põhjustatav gaas äh, on hinnanguliselt üks viiendik kogu kasvuhoonegaasist üldse, mis on siis rohkem kui kogu liiklusest tulenev kasvuhoonegaasi heide. mitmed tegevused, äh, mida metsanduses ja maakasutuses tehakse, on kõige halvemad kliima seisukohast, kuid ähm, ähm, selle, tegemist on traditsiooniliste tegevustavadega ja seega te, äh, tekitavad need palju tülisid ka minu oma koduriigis. aga kui me ei äh, tegutse piisavalt või ei esita aruandlust, äh, siis me kliimategevuse hind suureneb. nagu näiteks turbaalasid ei tohiks põldudeks muuta, me ei peaks äh, soodele kasvatatud metsasid, metsades raiet teostama, me ei peaks äh, kiskuma äh, metsadest üles kände, sellepärast et äh, ja, ja me ei tohiks neid põletada, sellepärast et kõik see, iga sel-, selline tegevus põhjustab kasvuhoonegaase. Jana Leto. suur tänu, härra Mastalka, üks minut. aitäh, härra president. kolleegid alustuseks tahaksin tänada raportööri oivalise töö eest, mul oli väga meeldiv raportööriga koostööd teha. nagu ka kõikide teistega, kes töötasid triloogi käigus kompromissi saavutamise nimel. sellel dokumendil ei ole mitte ainult keskkonna, vaid ka sotsiaalne aspekt. aruandluse parandamine toetab ka metsandust, mis on oluline tööstusharu, kuigi viimastel aegadel natukene hüljatud suurem puidu kasutamine toetab ka puidutööstuse arengut, mis aitab luua ka töökohti. samas see nõue, et suurendataks süsinikku, mida seovad metsad, äh, äh, halvendab meie metsandustööstuse olukorda. ning see raskendab ka monokultuurist äh, üleminekut mitmekesisele hari-, harimisele, suur tänu! Richard Zeeber. suur tänu, härra Zeeber! kaks minutit. suur tänu, härra president! palju õnne teie fantastilise saksa keele puhul, te võiks isegi peaaegu austerlane olla. mina tervitan seda ettepanekut, mille üle me hääletame homme kliimapoliitikas on oluline tõeliselt koormat jagada. seetõttu on tähtis ka see LULUCF sektor ning see, et kehtestatakse igal pool ühised standardid, nii nagu see oli kirjas ka Kyoto protokollis. samas, tõsiasi on see, et millegipärast oleme me oma kliimapoliitikas päris alguses. seetõttu peame me tagama ka, et meie otsused päriselt ellu rakendatakse, me peame jälgima nende otsuste mõju. see ei ole nii lihtne selles valdkonnas, nagu see võiks olla mõningates muudes. eriti teise raporti puhul räägime me siin näiteks usaldusväärsest statistikast, see on hädavajalik, kui me soovime tõhusalt edasi liikuda, kehtestada uusi siduvaid standardeid. samas tõsiasi on see, me, et me oleme oma kliimapoliitikas esirinnas, aga muud maailma piirkonnad tegutsevad samuti. seetõttu peame me vaatama, kes kuidas tõesti tõhusamalt edasi liikuda, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks oleme me tõesti oma eesmärgid saavutanud, heitmete kogust vähendanud ning suutnud leevendada ka äh, kliimamuutust. keeruline on hinnata, kuidas praktikas meie ettepanekuid ellu rakendatakse, aga me peame olema ettevaatlikud. pikemas perspektiivis loodan ma tõesti, et me jääme endale kindlaks ning et me jõuame kiiremini edasi. suur tänu. järgmisena proua Klaas, kaks minutit. aitäh, härra president. proua volinik, armsad kolleegid. see, kuidas kliimamuutuse vastases võitluses edasi liikuda, on üsna vastuoluline teema. ma mõistan seda, ma nõustun selle kompromissiga aga me tegelikult pidurdame edasiliikumist, me räägime siin karjamaadest, äh, viljakasvatusmaadest, minu arvates see meie tegevuskava siin ei ole õige. komisjonil on oma plaanid LULUCF-i jaoks ning paljude jaoks meist tundub see olevat liiga kaugele minev. me räägime praegu läbi kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks uue ülemaailmse kliimaleppe üle seega meil on vaja veel päris palju tegutseda nende meetmete kallal, mis mõjutavad põllumajandust, sest praegusest tegevust ei piisa, meil on vaja korrektseid arvutusi ja õigeid reegleid, et neid läbi viia. meil on vaja vältida liigset bürokraatiat, mis hakkaks oma e-, enda ise elu elama ning muudaks teist, e, inimeste elu raskemaks me ei mõtle siin sellest, millised meie otsuste mõjud võiksid olla põllumajandusele. põllumajandusel on suur roll meie ühiskonnas, see panus, võib panustada nii otseselt kui kaudselt meie mm, toidu turvalisusesse, see on oluline ka sotsiaalses plaanis. seega, kui me soovime esitada järjest uusi siduvaid nõudmisi talunikele, siis sageli me unustame, et väikepõllumajandustootjad üle maailma ei suuda sageli neid mudeleid rakendada, neid arvutusi läbi viia, me nõuame neilt liiga palju. see võib kaasa tuua selle, et inimesed heidavad, jätavad öö, põllumajandusega tegelemise maha. kas me soovime tõesti sellist ressursside raiskamist, ma kahtlen selles suur tänu, järgmisena kolleeg Boguslav Soonik, üks minut. kahtlemata on aruandlus, ühtlustatud aruandlussüsteem kasvuhoonegaaside jaoks hädavajalik, aga see õiguslik raamistik peaks olema tasakaalustatud kui me otsustame sellise määrustiku üle, tuleb arvesse võtta ka liikmesriikide vahelist mitmekesisust, samuti peame silmas pidama liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi. eriti UNFCCC-s. kahekordset aruandlust tuleks vältida ning samuti tuleb vältida liigset halduskoormat, me peame silmas pidama proportsionaalsust ning sidusust liikmesriikide tegevuse ja prioriteetidega. samuti peame arvesse võtma rahvusvahelist õigustikku. niisiis, ma toetan muudatusettepanekuid sellele raportile, eriti neid, mis muudavad definitsioone näiteks metsanduse alal täpsemaks. suur tänu, nüüd vaba mikrofon proua Jordan esimesena. mehhanism za spremljanje. suur tänu, härra president. meil on kindlasti sellist mehhanismi vaja, meil on vaja seda süsteemi harmoneerida, sest ähm, sellega väheneb ka koorem meie majandusele, aga me peame olema väga ettevaatlikud, sest me soovime ju halduskoormat vähendada liikmesriikide tasandil. liikmesriigid loomulikult üritavad haldusvaldkonnas säästa võimalikult palju, meil on vaja teha rohkem. meil on vaja eraldada rohkem raha kliimamuutuse vastaseks võitluseks Euroopa Liidus. seetõttu ma nõustun selle tekstiga, kus öeldakse, et kõik eraldatud rahad peaksid olema eraldatud sihtotstarbeliselt, aga me ei peaks piirduma ainult viiekümne protsendiga, me ei peaks investeerima ainult arengumaadesse sest kui me soovime rohkem raha sinna, siis on tagajärjeks kaos. sest liikmesriigid juhinduvad ju ka muudest huvidest selles tegevuses, mitte ainult kliimamuutuse vastasest võitlusest. suur tänu, nüüd härra Mikol Vašik. aitäh. härra president, proua volinik Edegaard, kolleegid ma tervitan seda seire- ja aruandlusmehhanismi kasvuhoonegaaside heitmete suhtes, sest võimalikult varajased andmed anna, aitavad kaasa seire parandamisele ning heitmete vähendamisele. see on ka kooskõlas Kyoto protokolli ning ka Euroopa Liidu enda eesmärkidega Euroopa Liit soovib anda suure panuse keskkonnakaitsesse. eriti tervitan ma jõupingutusi, mis puudutavad, mis on seotud meretranspordi seire parandamisega kasvuhoonegaaside heitmete valguses. sellele valdkonnale tuleks tulevikus rohkem tähelepanu pöörata, seire peaks olema läbipaistev, et meil oleks võimalus võrrelda ka andmeid liikmesriikide vahel ning siis on meil äh, lihtsam vastu võtta heitmete vähendamiseks vajalikke meetmeid. härra Probaltšik, tänan juhataja. kliimapoliitika on muutunud võtmeküsimuseks Euroopa Liidus majanduse arendamisel meil on tekkinud moonutusi konkurentsis võrreldes idapoolsete riikidega, mille tulemusena äh, nendes riikides toimub dumping ja puudub sotsiaalkaitse. seal suudetakse vähendada tootmiskulusid, äh, ebaproportsionaalselt Euroopa Liiduga ja seetõttu Euroopa Liit ei suuda enam konkureerida. <clears throat> ja seetõttu meie konkurentsivõime seondub energia maksumusega. me mõistame eh, USA-d, eh, kes tänu kildagaasi kasutusele võtmisega on paratama konkurentsivõimet eh, võrreldes idapoolsete riikidega. me ei peaks ebaratsionaalseid nõudmisi oma riikidele peale suruma. härra Ferrere. tänan, juhataja me ei ole nõus äh, turupõhise lähenemisega, mida kasutab Euroopa Liit äh, kasvuhoonegaaside heitmete pool. Äh, selle menetlusega kaasnevad teatud piirangud ja vastuolulised ja me näeme, kuidas süsinikuturg toimib. ja seetõttu me leiame, et arendus, arvandusmehhanism süsiniku puhul Äh, ei moonuta turgu ega meetmeid, mis on vajalik kliimamuutuste muut-, äh, vastu võtta. me peaksime parandama oma teadmisi äh, süsinikuheidete ja pinnase suhtes, see on oluline meie mulla viljakuse jaoks. selle süsiniku säilitamine ja vastavate seiremehhanismide kehtestamine süsiniku Äh, kinnipidamiseks mullastikus on olulised, selleks on meil vaja rahvusvahelisi teadusuuringuid selles valdkonnas, mis annaksid olulise panuse äh, äh, meie teadmiste lünkade täitmisel. järgmisena proua Basescu. suur tänu, juhataja kasvuhoonegaaside vähendamine moodustab ühe põhilise elemendi Euroopa Liidu poliitikas ja seetõttu tänu seire- ja aruandemehhanismile suudab ühendus regulaarselt jälgida kasvuhoonegaaside heitmeid ja nende vähendamist ja ma tervitan komisjoni ettepanekuid, mis on suunatud selle mehhanismi ja vastavate normide täiastumisele. me samuti peaksime tõhustama äh, kliimamuutuste vastase võitluse mehhanisme sellised süsteemid nagu heitmetega kauplemise süsteem ETS, äh, pärast kuut aastat Rumeenia osalemist selles süsteemis on selle süsteemiga hõlmatud äh, ligi äh, kaksteist tuhat rajatist. see on oluline samm, et saavutada kasvuhoonegaaside, gaaside heitmete vähendamine kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend härra Manki on viimane eh, vaba mikrofoni voorus eh, heitmete vähendamisel ei eh, hõlma vast võetud kohustused maakasutust, maakasutuse muutust ja metsandust. vastavalt komisjoni hinnangule on lubatud võtta vabatahtlikke kohustusi ja sel põhjusel äh, riiklikud regulatsioonid on väga erinevad ja seetõttu ma igati tervitan seda, et selles määruses sisalduvad erinevad tingimused ja sätted äh, arvestuskohustuse kohta ja heitmete aruandlus äh, kohta. ma tahan teile meenutada, et arvestuse pidamine metsastamise ja taasmetsastamise üle võib teatud riikide jaoks äh, olla ebasoodne, nagu näiteks Ungaris, ega me peame leidma mingeid ajutisi või üleminekumeetmeid. nüüd saab sõna volinik Hedegard. Äh, lugupeetud juhataja, räägin lühidalt, äh, sest on olnud niivõrd positiivne kuulda, kui suure toetuse osaliseks on kaks ettepanekut saanud. siitpoolt esitati kommentaar äh, <clears throat> selle kohta, et me peame oma teadmisi täiustama. ma nõustun teiega täielikult. ja seetõttu on igati mõttekas alustama, alustama äh, LULUCF-i äh, arvestusega, sest äh, kui me peame arvestust, siis me teame, millised on vajadused, et järgmise sammuna tuleks vähendada LULUCF-iga kaasnevaid mõjusid ja see viib järgmise tervikuna, see aga omakorda on esimene samm, mis on veel samuti tähtis, sest järgmise sammuna inimesed tahavad rohkem teada saada, kõik need asjad on omavahel seotud ja nagu me kuulsime saalist äh,, sedasama mõtet äh,, see igati toetab seda me oma poolt olen välja pakkunud ja minu viimane kokkuvõtlik ähm, tähelepanek on, et teinekord istume rahvusvahelisel konverentsil ja mõtleme, mis on nende tagajärjed tegemist on väga konkreetse, igati käegakatsutava tulemusega. mõned neist käisid Durbanis viisteist kuud tagasi ja siis rahvusvahelise lepingu teksti jõuavad need otsused. ja nüüd me oleme Euroopa Liidus valmis äh, selle üle võtma Euroopa Liidu õigusesse, et seda ellu hakata rakendama ja tõelisi muutusi saavutama mitte ainult seetõttu, kuna on sõlmitud rahvusvaheline kokkulepe, peavad ka teised äh, kokkuleppe osalised hakkama neid meetmeid ellu viima. ja sel põhjusel mõnikord isegi aeglaselt kulgevad läbirääkimised, annavad tulemuseks äh, sellised tagajärjed, mis toovad kaasa tõelised muudatused ja see on oluline samm ka seoses maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektoriga, ma tänan teid väga ja tänase arutelust ja ma loodan, et äh, parlamendisaadikute hääl saab ka edaspidi olema sama tugev kui täna õhtul. härra Arsenis palus sõna kaheks minutiks. Äh, tänan, juhataja. ma tahan, äh, et kolleegid teaksid, mille üle me täpselt homme hääletame. LULUCF-i meetmed toovad kaasa liikmesriikidele kokkuhoidu kui me teeme järgmise sammu, teise sammu, hakkame äh, mõõtma LULUCF-i heitmeid vastavalt seatud eesmärkidele, siis on ka sellel positiivne mõju liikmesriikidele, seega see on igati meie huvides, et me hakkame neid meetmeid mõõtma ja arvet pidama ja selleks on meil vaja seadusandlust. talunikega sellega äh, koormust ei tekita, see on äh, makrostatistiline ettevõtmine. nagu komisjoni esindaja ütles, pärast aastast kaks tuhat kakskümmend äh, hakkab kehtima ka põllumajandussektoris äh, kohustuslik arvestus, mis aga toimub vahemikus kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend seega me teeme ettevalmistusi kohustuslikuks arvestuseks igal aastal kuni aastani kaks tuhat kakskümmend Äh, peavad liikmesriigid avaldama oma äh, hinnangulised heitmekogused põllumajandussektori jaoks ja selle perioodi lõpus peavad nad esitama iga selle perioodi ko aasta kohta oma lõplikud hinnangud, seega perioodiks kaks tuhat kolmteist kuni kakskümmend. seega kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, saame me täieliku ülevaate selle perioodi kohta. meil seisab ees tõsine samm tõsine ettevõtmine, äh, selle üle me otsustasime koos Durbanis ja me peaksime kõik tundma uhkust, et selle üle, et äh, selle raportiga me näitame, et me oleme pühendunud äh, kliimaeesmärkide saavutamisele. kaks minutit saab ära Eikult. suur tänu. me võime täna Äh, selle arutelu kotukateks selgelt öelda, et see on küll väike samm edasi, nagu ütles proua volinik, kuid see on siiski samm äh, aruandemehhanismi rakendamiseks ja maakasutusele kontrolli saavutamiseks. Need on kõik väiksed sammud, kuid ma tahan lõpetuseks öelda, et me täna siin saalis jälle kuulsime, et kui me räägime kliimast, siis alati öeldakse, me peame liikuma aeglaselt samm-sammult ja mind alati äh, üllatab, kuidas äh, Euroopa Parlamendi saadikud kardavad neid kliimapoliitikaid. sellest ei piisa, et äh, Euroopa Liit on teerajajaks, me peaksime selliseks ka jääma. Ähm, me sõltume väga palju impordist, kuna meil puuduvad oma loodusvarad ja meie majandus ei kasva nii kiiresti, nagu näiteks Jaapani, Hiina ja Brasiilia majandus ja meie tööjõukulud jäävad alati kõrgeks ja need on ka ähm, peamised selgitused, mida kasutatakse. kõik ütlevad, me peame liikuma aeglaselt, me peaksime rahulikult tegutsema ja sellisel juhul me teeme endale suurt kahju, sest konkurentsi äh, aluseks on innovatsioon, innovatsioon teadusuuringute äh,, puhta majanduse loomisel, sest kui me praegu suudame lahendada oma kliimaprobleemid äh,, ja kui me suudame vähendada neid heitmeid kahe tuhande kahekümneks aastaks, saame me luua lisaks kuus miljonit töökohta läbi uuendustegevuse. see on õige tee Euroopa jaoks, see on küll väike samm, kuid Euroopa uudne tegevuskava on selline, mida parlament peaks kõvasti toetama ja mitte kartma. suur tänu, härra Eikud sellega on äratunne lõppenud ja hääletus toimub homme kell üksteist kolmkümmend.